valimised läbi viidud äh, ja ma õnnitlen kõiki äh, kolleege, kes äh, valituks osutusid ja meil on ainult üks valimine veel, see puudutab siis komisjonide arvulist koosseisu. ja siin on oluline ka ähm, esimeeste konverents, nüüd otsus, kes on poolt, kes on vastu, kes on erapooletu see on siis ühehäälselt vastu võetud, aitäh. ja nüüd katkestame täiskogu istungut kuni kella kolmeni.